mis äh, katkes kaheteistkümnendal mail kaks tuhat üksteist. viieteistkümnenda mai kahe tuhande üheteistkümnenda aasta protokoll on teil dokumentide hulgas olemas, on märkusi selle kohta ei ole, seega on protokoll vastu võetud.